antakse teile järgmise osa istungijärgu alguses. kui ei ole vastuväiteid sellele, siis äh, saadan resolutsiooni, mis täna vastu võeti, nendele isikutele ja organisatsioonidele, kellele see on adresseeritud. suur aitäh!